esitanud kuus resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetuseks, sellega on meie praegune arutelu lõppenud ja hääletame pärast arutelude lõppu. nüüd järgmine päevakorrapunkt, inimõiguste rikkumised Bahreinis ja sõna saab äh, härra Schlüter. suur tänu, nüüd oleme siis jälle kord siin, et rääkida riigist, kus äh, inimesed tahavad äh, inimõigusi, tahavad oma arvamust avaldada, tahavad otsustusprotsessi mõjutada, nad on valmis tegema seda rahumeelselt ja siis äh, rakendatakse nende vast-, nende suhtes vägivalda. sellist äh, te-, selliseid arenguid oleme väga palju näinud viimasel aastal. täna räägime siin Bahreinist. Bahrein on teatavaid samme astunud, me näeme, et inimõiguste küsimustest on äh, räägitud, on läbi viidud teatavaid uurimusi, aga asjaolu, et kõik äh, aktivistid tuleb vabastada, äh, seda veel ei ole, ma ei saa aru, kuidas inimesi saab vangistada, kui nad lihtsalt on avaldanud oma arvamust. kui palju me peame esitama sellekohaseid nõudeid teistele riikidele? selles resolutsiooni ettepanekus on ka teisi avaldusi, mis, millega äh, ma olen rahul, äh, Ameerika Ühendriigid on, äh, Ameerika Ühendriikide sammud, millega ma olen rahul, me peame relvade ekspordi lõpetama, meie ei saa teenida raha selle arvelt, et valitsus rakendab vägivalda rahumeelsete kodanike suhtes Äh, on ka teisi selliseid riike, millele tuleks siin mõelda, Saudi Araabia, teised riigid, äh, komisjon peab vaatama, kuidas äh, relvakauplemist täpsemalt korraldada. inimõiguste kaitse Bahreinis on oluline, me peame lepitusprotsessile hoo sisse puhuma, inimeste soove äh, tuleb jätkusuutlikult käsitleda, ainult sellisel moel anname Bahreinile võimaluse areneda ja Araabia kevadest ei saa Araabia talve. Äh, proua de Kaiser, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja. kui kõik arvavad, et me mitte midagi ei tee, siis ma arvan, et täna äh, pärastlõunal Bahrein Äh, kuulab meid äh, Bahrein, äh, kõik sõbrad, kes meil on Bahreinis, on öelnud, et me peame tegutsema Bahreini ja, aga meie poole on pöördunud Bahre-, Bahreini ja ametivõimude esindajad igal pool rääkinud, et meie tegevus on vastu teenib ei teeni arengulisi huve ja, ja nad on aktiveerunud aga meie räägime siin täna sellest, äh, et meeleavaldajad äh, rahumeelselt äh, avaldasid oma arvamust, nende suhtes rakendati vägivalda ja nüüd on möödunud sellest meeleavaldusest juba aasta. on teatavat muutust olnud, ma toon paar näidet selle kohta sõltumatu uurimiskomisjon, mille moodustas kuningas ja kes tegi kohutavaid järeldusi, on rakendatud piinamist äh, ja nii edasi ja nii edasi, väga hea on, et komisjon selle välja ütleb, väga hea, et äh, et seda tehti, aga karistuse määramine on hoopis teine asi. siis veel äh, sain äh, ühe telefonikõne eile ja olen äh, kuulnud, et äh, moodustati äh, kolmepoolne komitee töötajate ja tööandjate vahel ja valitsuse vahel lõpuks jõuti järeldusele, ühistele järeldusteni, need on kõik positiivsed arengud. võib-olla me ei räägi oma resolutsiooni ettepanekutes nendest positiivsetest arengutest, aga võib-olla keskendume liigselt negatiivseni, aga me ei tahaks siiski äh, liiga pimestatud olla me tahame tõelist demokraatiat Bahreinis, me hoiame Bahreini progressiivsetel arengutel silma peal ja oleme lihtsalt tähelepanelikud, härra Tänak. eelmisel kuul tähistasime meeleavalduse aastapä-, esimest aastapäeva, tegemist oli rahumeelse demokraatia reformi nõudva meeleavaldusega ja äh, tõesti, julgeolekujõud kasutasid ebaproportsionaalselt palju vägivalda ja siis äh, Äh, saabusid äh, veel ka relvajõud, äh, kuningas on kuulanud rahvusvahelise üldsuse avaldust ning on meeleavaldajatega dialoogi alatanud, samuti ka Shia erakondadega ja Äh, on loodud sõltumatu uurimiskomisjon, samuti on tehtud põhiseaduslikke muudatusettepanekuid selleks, et mureküsimusi lahendada. Äh, inimõiguste ja Sotsiaalarengu ministeeriumi moodustamine on samuti sammukene õiges suunas, see aitab tagada kodanike õiguste taastamise ja tõesti, see ministeerium Äh, vastab kõrgetele inimõiguste rahvusvahelistele standarditele. meie fraktsioon tahaks, et Bahreini ametivõimud austaksid inimõigusi ja põhivabadusi, aga lubaksid ka riiki äh, välisajakirjandusi ja rahvusvahelise inimõiguste organisatsiooni, nii et kriminaaluurimisse, mida nüüd alustatakse ja mis tõesti ka toimub, saaks ka väljastpoolt jälgitud ning äh, et reformide rakendamist sõltumatud va vaatlejad jälgiksid, aitäh! härra Preda, üks minut. suur tänu! tahaksin tervitada meie tänase arutelu toimumist Bahreini teemal kuna tege-, tegemist on äh, ühe unustatud riigiga pärast Araabia kevade toimumist, äh, pärast meeleavaldusi, tundub, et äh, ükskõiksus on jällegi laskunud rahvusvahelise kogukonna peale ning enam ei pöörata sellele riigile piisavalt tähelepanu, kuid meie tänane arutelu näitab, et me oleme siiski teadlikud arengutest selles riigis, nendest inimõigus, õiguste rikkumistest ja mõistame hukka Bahreini võimud ning vägivallateod oma kodanike vastu. sellised tagakiusamised on muutunud Bahreinis pigem reegliks need piirangud, mis on suunatud valitsusväliste organisatsioonide tegevusele inimõiguste rikkumised ja ma arvan, et me peaksime eh, looma ka sõltumatu uurimiskomisjoni lisaks sellele raportile. härra Virša. Merci, euh, madame la president. proua Virša, aitäh. on eh, riike, mis on enam eh, meedia huviorbiidis ja teised, kes on seda vähem, Bahrein seda ei ole viimasel ajal olnud. revolutsioon põrkas sealgi verise vastupanu vastu ja me sooviksime selgelt Bahreini võimude käitumist hukka mõista, ma ei jaga mõningate kolleegide optimismi, räägitakse küll, võimud küll lubavad olukorda parandada, kuid tegusid ei ole sellele järgnenud me tähistasime hiljuti aasta möödumist rahva ülestõusude toimumisest, kuid näeme, et kiusatakse taga meeleavaldajaid, neid äh, arste, kes aitasid vigastatuid, ajakirjanikke ja nii edasi, tuhandeid inimesi äh, vallandati, äh, sadu, sajad üliõpilased olid sunnitud oma õpingud katkestama, ja Bahreini valitsus ei äh, ole endiselt äh, täitnud neid soovitusi, mis olid ÜRO äh, raportis välja toodud. ja erinevate lepingute kaudu, mis on ka Euroopa Liidu riikidega, kaasa arvatud Ühendkuningriigiga, nende tõttu tundub, et teatud äh, Ehm, riigid on vaikimisi nõus Bahreini võimude tegevusega. meil on hea meel, et Ameerika Ühendriigid on lõpetanud relvade e, ekspordi sellesse riiki, kuid me peaksime e, samuti rakendama e, selliseid piiranguid enda ekspordipoliitikasse arvestades neid ettevõtteid, kes oma töötajaid rahutuste tõttu, tõttu vallandasid, me peaksime kindlasti inimõiguste rikkumised hukka mõistma ning toetama demokraatia arengut Bahreinis. nüüd aga proua Šake. aitäh. see, kuidas äh, Bahreini valitsus tegutseb, näitab, et nad soov-, et neil on äh, soov valitseda veel kaua ning olla tõsiseltvõetav ka rahvusvahelisel areenil, kuid kaua saavad nad valitseda ainult siis, kui nad peavad äh, kinni rahvusvahelistest, äh, rahvusvahelistest normidest. ilma äriõigust, õigust, õigust äh, respekteerimata on võimatu ka majanduse areng, samuti ei ole võimalik investeeringuid ligi meelitada riiki, kus kiusatakse taga arste, kes abistasid meeleavaldajaid. me näeme, et on toimumas ka varjatud huvide konfliktid, Saudi Araabia huvid on märgus, me peaksime kindlasti külmutama Euroopa Liidu eh, relvade ning tehnoloogia ekspordi Bahreini. Bahreini võimud peaksid astuma õigeid eh, samme, näitama, et nad eh, pool, et nad äh, on inimõiguste rikkumiste vastu. ja Abudi al-Kawada ja Mahdi Abidib on eriti olulised selles kontekstis. proua Makovei, üks minut, palun. pärast seda, kui rahumeelsed äh, meeleavaldused Bahreinis maha suruti, on olukord endiselt äh, taunitav Bahreinis, valitsus ei ole midagi äh, vägivalla läbiviijate vastu ette võtnud ja äh, ohvrite arvud on tõusnud kuuekümneni Bahreini valitsus, võimud peaksid äh, rahumeelsete meeleavaldajate tagakiusamise lõpetama, meditsiinitöötajate, ajakirjanike taga, tagakiusamise ning ebaausad kohtuprotsessid lõpetama. kõik need ametnikud, kes äh, ei pea nendest nõudmistest kinni, neid peaks, äh, nad peaksid selle eest ka vastutust kandma. interneti tsenseerimine on väga oluliseks pro-, probleemiks, kuna üle tuhande veebisaidi on endiselt blokeeritud Bahreinis. Euroopa Liit peaks enam avaldama surmet Bahreini valitsusele, et kinni pidada oma lubadustest aidata kaasa poliitiliste protsesside toimumisele. aitäh, nüüd äh, proua Geringer de Odenberg. protestujących w Egipcie i Egiptuse ning Tuneesia meeleavaldajad tulid tänavatele, algatasid rahutuste laine, nõudsid konstitutsioonilise monarhia kest-, kehtestamist, kuid äh, vägivaldsete repressioonide tõttu kuuskümmend inimest äh, surid Bahreinis on tsenseeritud äh, interneti ning äh, meediakajastusi, samuti piiratakse inimeste liikumisvabadust. me nõuame, et äh, need vägivallateod lõpeksid koheselt. me peame kinni pidama ning taastama inimeste põhiõigused ja peab algama, taas algama konstruktiivne direk-, dialoog nüüd äh, sõna proua Ojulandil, üks minut. suur aitäh. Bahrain on läbi teinud oluliselt suure äh, muutuse, kuigi äh, suure osa süütute inimeste hinnaga on riik nüüd ennast ikkagi pööranud, reformi taga ei saa edukad olla, kui inimesed, kes vastutavad Bahraini äh, tsiviilisikute äh, piinamise ja tapmiste eest vastutavad isikud, ei ole kohtu ette tõu- äh,, toodud äh, kutsun üles Bahraini äh, valitsust äh, toetama neid inimesi, äh, neid meditsiinitöötajaid, kes aitasid haavatuid ning tooma kohtu eest eh, neid, kes eh, viisid läbi ja andsid korralduse eh, vägivaldseteks sammudeks rahumeelsete protestantide vastu. Bahraini valitsus on teinud väga palju vigu, kaotanud rahvusvahelise üldsuse lugupidamise, ma loodan, et nad ei ole kaotanud õppetundi ja sillutavad tee demokraatlikele reformidele. suur aitäh, härra Kaminski, üks minut. głęboko wierzę w to, że nie ma obszarów cywilizacyjnych, nie ma narodów, nie ma religii oleme veendunud, et ükski ra-, rahvas pole äh, määratud jääma välja demokraatlike arengute kasutamisest ja seetõttu oli mul väga hea meel, nähes Araabia kevade algust ning kulgemist ja Bahreini rahvas soovis reforme, valitsus äh, lubas ka veidi järele anda, lubas teatud reformid läbi viia, kuid äh, need sammud, mida astus Bahreini valitsus, need olid äh, liialt tagasihoidlikud ja see, mis seal praegu toimub, on endiselt murettekitav. ajakirjanikel ei ole juurdepääsu Bahreinile ja see õõnestab valitsuse usaldusväärtust. me ei saa rääkida demokraatiast ja vabadusest, kui inimesed, kes olid mõrvade taga, neid ei tooda kohtu ette. härra Paška, üks minut. aitäh. proua volinik. araabia kevad eelmisel aastal toimusid äh, rahva ülestõusud äh, ka Bahreinis ja mitukümmend inimest sai surma, sadu arreteeriti, loodi siseriiklik komitee, mille raportites näeme, et viis inimest tapeti ja paljusid poliitilisi aktiviste kiusati taga, nad äh, viidi kohtusse ja on soovitud äh, uurimis, sõltumatu uurimisorgani loomist ja see uurimisüksus äh, siis tegeleks nende juhtudega, kuid peab olema ka sotsiaalne konsensus Bahreinis selleks, et erinevad osapooled saaksid konstruktiivselt dialoogi jätkata. härra Obermeier. aitäh Araabia kevade, äh, Araabia kevadest on kahjuks äh, saanud äh, Araabia talv ning rahvusvahelised meediaväljaanded raporteerivad kõigi nende traagiliste sündmuste kohta, mis leiavad aset Süürias, kuidas kiusatakse taga kristlasi Egiptuses ja muidu kõik see, mis toimub Bahreinis nelikümmend viis inimest on hukkunud ja kasutati pisargaasi rahumeelsete meeleavaldajate vastu. selle eest vastutavad julgeoleku, julgeolekuväed, Saudi Araabia huvid on siin mängus ja tundub, et konservatiivsetel äh, jõududel on palju äh, suurem äh, sõna protsessides sekka öelda kui ähm, reformimeelsetel ja tundub, et lootus kipub kaduma. on üles kutsutud küll läbi viima reforme, sisse seadma sotsiaalset õiglust kuid võttes arvesse, mis Araabia maailmas praegu toimumas on, me ei tohiks kindlasti mingeid topeltstandardeid rakendada. nüüd härra Kelly, palun. aitäh. Bahrein ei ole just kõige hullem riik maailmas, ta ei ole kõige vaesem, ta ei ole ka kõige ebademokraatlikum kuid sellest hoolimata need teemad, millest me siin täna räägime, on väga olulised ja loodame, et selle resolutsiooni tulemusena on meil võimalik Bahreini võimudele survet avaldada vajalikke reforme läbi viima. sõltumatu uurimiskomisjoni loomine on tervitatav, et sellel peaksid olema ka konkreetsed rakendus, sellel peaks olema ka konkreetne rakendusmandaat, mis tooks enda kaasa ka konkreeteid, konkreetseid tegusid peab olema tagatud rahumeelse protesteerimise võimalus ja need, kes on vahistatud meeleavaldajatest, neid peaks vabastatama vangistusest ja need, kes vallandati meeleavaldustes osalemise tõttu, pea-, nende töökohad, neid peaks ennistama nende töökohtadele. Kelly, la parole est maintenant dans le catch d'IA à madame Nyt äh, vaba mikrofon proua Essaia. Turvalisuus... suur tänu, lugupeetud juhataja, Bahraini julgeolekuolukord on endiselt on äh, väga ebakindel ja julgeolekujõugude ja meeleavalduste vahe, meeleavaldajate vahelitest kokkupõrgetest räägitakse pidevalt äh, iseäranis seoses meeleavalduse aastapäeva tähistamisega. ja äh, novembris avaldatud sõltumatu uurimiskomisjoni raport näitab, et kasutati vägivalda ja piinamist julgeolekujõudude poolt, sunnivalitsus ei ole soovitustest lähtuvalt tegutsenud süüdlasi valitsuses pole toodud kohtu ette, poliitilisi vange on süstemaatiliselt piinatud ning kõrge esindaja on nõudnud oma avalduses, et vägivald tuleb lõpetada, samuti Ban Ki-moon, ÜRO peasekretär, on teinud sedasama. rahvusvaheline üldsus ei saa jääda kõrvalvaatajaks, kui leiavad aset sellised rikkumised aitäh, proua Gomez, üks minut. E meil on väga tasakaalustatud ettepanek siin ja see ise, eh, sõltumatu uurimiskomisjoni koostamine on väga tasakaalustatud, see toob välja, et on põhjendamatu, põhjendamatuid vangistusi, piinamisi, aga see samas tunnustab seda, et ei ole piisavalt tehtud, et info, äh, reformida institutsioone, pole vabastatud poliitilisi vange. möödunud nädalal kohtusime Bahraini naiste delegatsiooniga, kuhu kuulusid kõikidest usu, uskudest inimesed ja nad ütlesid, et demonstratsioonid äh, neid manipuleerisid äh, üsna tumedad jõud. selline on olukord. miks Bahrain keeldub äh, vabaühendusi sisse laskma, miks ta ei luba ajakirjanikel riiki tulla, miks ÜRO eriraportöör, kes on piinamise vastu, miks temal takistatakse Bahraini minemast? Bahrain ei ole veel andnud äh, kutset ÜRO erikomisjonile, mis pidi sinna minema ja et välja selgitada, mis juhtus meie, kas ÜRO või meie kõrge esindaja peab kutsuma üles Bahraini läbi viima vajalikke reforme ning kuritarvitusi äh, parandama ning nagu öeldud, me peame kutsuma üles liikmesmaid rakendama ühtseid kriteeriume, mis puudutavad relvade eksporti, nii et Euroopa ei oleks, äh, ei suleks silmi nende kuritegude äh, eest, mis Bahrainis tehakse. proua Nikolai, üks minut bahrainul este un uh, caz tipic de ceea ce înseamnă paii înainte făcui sub uh, imboldul äh, rahvusvaheline üldsus äh, peab äh, pöörama tähelepanu toimuvale ja peab seda tegema, sellepärast et vastasel korral me liigume ainult tahapoole. sõltumatu uurimiskomisjon avaldas oma tulemused, äh, ütles selgelt välja, et rahvusvahelisi standardeid ei austatud äh, äh, kohtuprotsessis kuningas, aga siis selle peale nimetas ametisse uue komisjoni, kes peab esitama nüüd reformikava. see kava esitatakse kahekümnendal märtsil ja võib-olla oleks olnud mõttekas oodata ja vaadata, kas poliitilisel tasandil on tõeline tahe muutuste poole liikuda Bahreinis repressioonidega jätkamine, õiguste ja vabaduste rikkumine Äh, aga on jätkunud äh, ja seetõttu ma siiski tervitan seda resolutsiooni ja, ja ma loodan, et äh, Bahrein liigub edaspidi edasi kiiremini. proua Korhola, suur tänu. lugupeetud nostan esiin mielenosoituksessa. me oleme väga-väga mures äh, äh, Bahranis toimuva jama. Äh, leiaks, leian, et arstid ja õed tuleks koheselt vabastada. neljateistkümnendal veebruaril aastapäeval puhkes uus vägivallalaine, kus jõuga suruti maha ähm, rahumeelsed meelelahutuse, meele, meeleavaldused ning paljud demonstrandid said viga. vägivalla äh, laine äh, sõltumatu komisjoni seisukoht on see, et tegemist on väga tõsise rünnakuga sõnavabaduse vastu. ilma asjakohase kohtuotsuseta määratud väga ranged karistused ja interneti tsenseerimine, kõik see äh, toimub täiesti ebaõiglaselt. Bahraini kuningas ja teised ametnikud on äh, korduvalt rõhutanud, et nad on, äh, tahavad täita äh, inimõigusi ja oleks aeg, et me näeme täiendavaid näiteid selle kohta. härra Reppu, lugupeetud esimees, Bahrainis nõuab rahvas demokraatlikke uuendusi ning inimõiguste eest kinnipidamist. nõudmised elujärje parandamise eest ja, ja õiguste eest kinnipidamiseks ei ole midagi liigset selle asemel, et kuulata rahva nõudmisi, on valitsus äh, pigem jätnud äh,, pigem kasutanud rangeid meetmeid äh, meelevaldajate vastu, kasutatud jõud ja pisargaasi kasutamine ei ole kuidagi põhjendatud, Bahrain peab peatama eh, meeleavaldajate karmi kohtlemise rahulemeelsetes eh, meeleavaldustes ei tohi kedagi vangid, vangistada sellepärast, et oma arvamust avaldab. tuleks toetada nende riik- äh,, eh, rahvaaktivismi ja kodanikualgatust Bahrain vajab rohkem demokraatiat, rohkem kodanikuühiskonna dialoogi ning tegevust selleks, et luua äh, töökohti, eriti noortele. härra Posselt, palun järgmisena. Äh, proua president tean Bahraini rohkem kui kolmkümmend aastat ja ütlen, et see riik oli õiges suunas, seda on võimalik õigesse, õigele teele tagasi tuua seda hoolimata sellest, et ta on väga ohtlikus olukorras geograafiliselt Iraani ligidal. seda ei tohiks unustada, loomulikult on toimunud äh, kuritarvitusi toimunud kuningliku äh, perekonna poolt ja jõudude äh, poolt, kes tahaksid Bahraini oma riiki integreerida, seda ei tohiks unustada. samas siin on ka šiiade süsteemiline agitatsioon, mis tuleb Iraanist ja mida toetavad Bahraini aktiiv-, aktivistid, see on ohtlik ja ärgem vaadakem asja ühe poole pealt, vaid püüdkem vahendada, püüdkem luua äh, konstitutsionaalne monarhia, kus on mõistlik tasakaal šiiait-, šiidide ja sunnide vahel, vastasel korral võib tekkida seal meeletu veresaun ja nagu öeldud, Araabia kevad enamikes riikides on paljudes riikides äh, viinud äh, selleni, et libisetakse ekstremissi, ekstremismi ja me peame olema ettevaatlikud, et Bahrain ei, Bahrain ei läheks ekstremismi. proua Tain, tervitan seda, et parlament on märganud inimõiguste rikkumist Bahrainis vastavalt äh, Bahraini keskuste nimekirjale surnute äh, arv möödunud aasta neljateistkümnendast veebruarist on palju suurem kui see number, mida mainitakse resolutsioonis. selle põhjuseks on see, et paljud liikmesmaad ei näita mingisugust äh, otsustusvõimet ega võta sõna nende rikkumiste vastu. kui te vaatate, mis toimus esimeste surmadega Süürias, siis liikmesmaad reageerisid hoopis teistmoodi ja ma vähemalt loodan, et siin Euroopa Parlamendis rakendatakse standarde või võrdselt sõltumata riigist. me ei saa rakendada topeltstandarde, sest lihtsalt sellepärast, et seal on USA väed, mitte Vene väed. sellepärast, et kasutatakse USA relvi ja mitte Vene relvi, sest mitte sellepärast, et kaubandussuhted on paremad Süüriaga kui Bahrainiga. me peame rakendama samu, samu standarde Bahrainis ja mujal Araabia maailmas, kui räägime ähm, inimõigustest. suur aitäh, kuus resolutsiooni ettepanekut, volinik, teil on sõna. suur aitäh, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, Euroopa Liit pöörab väga palju tähelepanu inimõiguste ja põhiõiguste kaitsele Bahrainis. eriti peale tõsiste rahutuste äh, algust möödunud aasta veebruaris. möödunud kuude jooksul näeme, oleme aga kahjuks näinud meelevaldseid arret-, arreteerimisi ja vangide äh, väärkohtlemist ning piinamist. Äh, kohtupidamisi, mis ei ole antud piisavate garantiidega ning põhivabaduste piiramist inimõigustest kinnipidamise standardid tuleb parandada ning riiklik lepitamise protsess peab leidma tugevama aluse. Euroopa Liidu reaktsioon sellele murettekitavale situatsioonile on olnud äh, järjekindel. kõige, kõrge esindaja Cathy Ashton andis möödunud aastal äh, välja kuni kaheksa deklaratsiooni või avaldust Bahraini kohta, millega kutsutakse üles vägivalda lõpetama, tõstatas selle teema Bahraini äh, välisministriga ja äh, kohtus kuningaga möödunud aasta aprillis. välisasjade nõukogu kordas samu sõnumeid oma järeldustes märtsis, aprillis ja mais EAS ja Euroopa delegatsioon Riadis, kes on akrediteeritud Bahraini, peavad regulaarseid dialoog ja kohtuvad regulaarselt Bahraini äh, võimudega. Euroopa tervitab äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juunis vastu võetud ähm, teatist ähm, kuninga poolt vältida äh, inimõiguste rikkumist nüüd äh, rakendatakse neid soovitusi, äh, mis äh, komisjon avaldas novembris. Euroopa Liit väljendas omapoolset soovi anda konkreetset abi Bahraini valitsusele selles raskes töös, andes omapoolset abi ja kogemusi. on väga oluline viia need soovitused ellu kiiresti ja täielikult, on väga vajalik, et dialoog, mis algas võimude ja opositsiooni vahel ning opositsioonirühmad peavad täitma oma rolli, et see võimalikuks saaks. sest taolise dialoogi puudumisel ei ole võimalik eh, tõeline ja kestev eh, lepitus. lõpuks loodame, et kohtuotsused mis on antud riikliku julgeoleku kohtute poolt umbes kahekümnele meedikule ja sadadele inimõigusaktivistidele. Need tühistatakse kõigile, nende, kõigi, kõik inimesed peavad läbi tegema tsiviilkohtuprotsessi uuesti, arvestades kõiki neid garantiisid, mis on Bahreini äh, siseriiklikus seadusandluses ja rahvusvahelises äh, seadusandluses olemas suur tänu. proua Komesso, enne kui me hääletama asutame, tahtsin Euroopa Parlamenti informeerida, et teadete agentuurid annavad teada Etioopia rünnakust Eritreas väga paljud inimesed on hukkunud ja saks, kaks Saksa kodanikku on röövitud äh, ja tegemist on kahe riigiga, kes üheksakümnendatel pidasid äh, verist sõda, nagu me teame, ja Euroopa Liit on väga vastutav, Euroopa Liit ei ole mitte ainult toetanud Etioopiat äh, rahaliselt massiviisiliselt, kuid me ei ole teinud, mida me oleksime pidanud tegema selleks, et tagada, et mõned, mõlemad osapooled austaksid piiri äh, vahenduse käigus sõlmitud kokkulepet paar aastat tagasi. ma äh, pöörduksin teie poole ning paluksin, et proua Ashton, kes tuleb järgmisel nädalal välisasjade komisjoni, oleks valmis meid teavitama arengutest selle kahe riigi vahel, aitäh! suur tänu! Äh, selle teate eest, mis ei äh, räägi meie kiireloomulistest teemast, härra Posselt. lugupeetud juhataja, ma just kuulsin, et järgmise täiskogu osaistungjärgu käigus mis äh, alustab, algab teisipäeval õigeuskliku lihavõtte pärast ja kestab kuni reedeni, on otsustatud kiireloomuliste küsimuste arutamine päevakorrast maha võtta. mina arvan, et see pole küll kombekohane. aprillis on ka olulisi kiireloomulisi küsimusi, nii et mina tahaksin protesteerida meie enda eeskirjade vastu ja um, sellepärast, et see otsus langetati meie enda kodukorrast lähtuvalt, ma paluksin teistel liikmetel pöörduda oma fraktsiooni fraktsiooni esimehe poole, et äh, see otsus äh, üle vaadata aprilli kohta. suur tänu, härra Posselt. Äh, jah esimeste konverents ja juhatus võivad rääkida sellest küsimusest, nii et me anname loomulikult selle info edasi. sellega lõpetame aga meie arutelu kiireloomuliste inimõiguste ja demokraatia küsimuste üle. oleme saanud mitmeid resolutsiooni ettepanekuid.